aruteludega, aga enne, kui lähme hääletuste juurde, tahaksin teile teada anda, et nagu kolleeg Tismeka soovis viimasel täiskogul, olen ühendust võtnud Hispaania ametivõimudega ja küsinud nendelt, nende käest Madridi vanglate kohta, Hispaania võimud on vastanud, et kõik on toimunud vastavuses Hispaania õigusega vastuse tekst on minu büroos kättesaadav, kui keegi soovib sellega tutvuda.